võtta nõukogu ja komisjoni avaldused Kosovo integreerumise kohta Euroopaga, annan taas sõna lugupeetud ministrile, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin tänada raportööri Ulrika Lunatšeki, et ja mm, parlamenti valmisoleku eest seda küsimust arutada. tuletan teile kõigepealt meelde, et nõukogu oma järeldustes detsembrikuust kaks tuhat neliteist märkis ära stabilisatsiooni ja assotsiatsioonileppe eh, protsessi käivitamise Kosovoga juulikuus. nõukogu võttis komisjoni soovi arvesse allkirjastada see lepe nii kiiresti kui võimalikult, äh, kahjustamata samas liikmesriikide positsioone. samuti soovis ähm, nõukogu lõpetada poliitilist patiseisu ja aidata kaasa uute institutsioonide moodustamisele. samuti kutsuti üles kiiresti võtma vastu reformiagendat ning käivitama kõrgetasemelist dialoogi Belgradiga. me kutsusime Kosovot üles keskenduma põhjalike reformide elluviimisele selleks, et täita stabilisatsiooni assotsiatsioonileppe tingimusi väga oluline on ähm, Kosovo jaoks äh, edasiliikumine Euroopa suunas. Kosovo kodanikud ähm, väärivad konkreetseid tulemusi kiireloomulistes küsimustes. tugev poliitiline pühendumus on vaja selleks, et probleeme lahendada. erilist tähelepanu tuleks pöörata õigusriigi parandamisele mille hulka kuulub ka kohtusüsteemi sõltumatus ning organiseeritud kuritegevuse ja korruptsioonivastase võitluse tugevdamine. meie kiidame Kosovo progressi, kuid me tuletame meelde ka, et Kosovo peab tegelema puudujääkidega mis toodi välja viisadialoogis ja mille hulk, hulka kuulub ka julgeoleku ja rände riskide um, olukord, mis on seotud võimaliku viisavabadusega. siinkohal on vaja strukturaalseid majandusreforme olulised reformid nagu näiteks valimisreform ja avaliku halduse reform on endiselt prioriteetsed samuti tuleb tegeleda vähemuste kaitsega. suurem tähelepanu äh, rahvuslikele majandusreformidele kehtib ka Kosovo puhul. me loodame, et see lähenemine aitab Kosovol rakendada ellu majandusreformide paketti. lugupeetud parlamendisaadikud, suhete normaliseerimine Serbiaga on olulisi edusamme teinud. Kosovo peab säilitama aktiivse ja konstruktiivse pühendumuse selles protsessis. dialoog on määrava tähtsusega selleks, et Serbia ja Kosovo saaksid edasi liikuda Euroopa suunal. sellepärast on suhete normaliseerumine üks Kosovo võtmeülesandeid. sellest aspektist lähtuvalt soovin tervitada kõrgetasemelise dialoogi taastamist Belgradi ja Pristina vahel neljand-, üheksandal veebruaril ja õigus- ning kohtusüsteemi kokkulepet Kosovos. tegemist on sammuga edasi täieliku Brüsseli leppe ellurakendamise suunas, mis me loodame, toimub nii kiiresti kui võimalik. samuti on meil hea meel peaminister Mustafa ja peaminister Vutšitši vahelise kokkuleppe üle teha koostööd selleks, et lahendada regionaalseid probleeme. Nende hulgas on ka tõsine ebaseadusliku sisserände probleem Kosovost. seda käsitleb ka teie resolutsioon. nõukogu jätkab lähedast äh, Kosovo seiramist selleks, et Kosovo saaks teha edusamme suhete normaliseerimise osas Serbiaga. see tähendab kõikide olemasolevate kokkulepete heas usus ellurakendamist, nii et Kosovo ja Serbia saavad mõlemad jätkata Euroopa Liidu suunas liikumist. tegemist on välja pakutud stabilisatsiooni ja assotsiatsioonileppe keskse põhimõttega, mis äh, on alustalaks äh, kogu suhetele Euroopa Liidu ja Kosovo vahel. peale selle peaks Kosovo jätkama tihedat koostööd EULEX-iga ning panustama EULEX-i uuendatud mandaadi ellurakendamisse. Kosovo peaks ka prioriteetsele kohale seadma spetsiaalse kohtu loomise selleks, et uurida juurdlusrakkerühma tõstatatud küsimusi ja selleks, et vastu võtta kõiki vajalikke juriidilisi muudatusi. aitäh, palun nüüd volinik Haan proua president, riigisekretär, lugupeetud saadikud, ma tervitan resolutsiooni ettepanekut teemal Kosovo integreerumine Euroopaga. komisjonil ja Euroopal on sama nägemus Kosovo Euroopa tulevikust. me toetame teiepoolseid äh, püüdlusi ja jätkame tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ja raportöör Lunatšekiga järgmistel kuudel ja aastatel, et edendada Kosovo Euroopa perspektiivi. kooskõlas resolutsiooni ettepanekuga toonitasin ma hiljutisel külaskäigul Pristinasse, kuivõrd vajalik on viia läbi majandusreforme, et edendada investeeringuid haridusse, majandusse, tööhõivesse, tõsta Kosovo elanike elatustaset. me peame võidel, võitlema ebaseadusliku rände põhipõhjuste vastu. oleme välja toonud need valdkonnad, millega Kosovo peaks esmajärjekorras tegelema õigusriiklus, avaliku administratsiooni reform ja sotsiaalmajanduslikele teemadele tähelepanu pööramine. kõik need äh, valdkonnad on väga olulised, ähm, et Kosovo saavutaks poliitilist ja majanduslikku edu eelmise aasta juulikuus me viisime lõpule stabiliseerimise assotsiatsiooni lepingualased läbirääkimised, leppisime Kosovoga konkreetses tekstis kokku. nagu te teate, siis see leping on ainukene mittesegaleping, mis Euroopa Liidul riigiga on. me oleme seal kaasanud äh, kõik valdkonnad, mis meil on olnud kaasatud ka sarnastes lepingutes äh, stabiliseerimislepingutega Kosovo naaberriikidega. me parasjagu äh, tõlgime nõukogu lõppjäreldusi, mis avaldatakse käesoleva kuu lõpus äh, antud teemal meie eesmärgiks on, et äh, nõukogu lepiks äh, stabilisatsioonilepingus kokku suve alguseks ja siis saab esitada juulikuus äh, teile lepingu heakskiitmiseks. kui stabiliseerimise leping jõustub, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses, mis on meie eesmärk, siis on äh, selge, et äh, me saame tõhusalt äh, Kosovo teemadega edasi minna. kui parlament on andnud oma heakskiidu, siis saab nõukogu võtta vastu oma lõppjäreldused liikmesriikide poolset ratifitseerimist ja vahekokkulepet ei ole vaja, nii et kui me oleme selle institutsioonides heaks kiitnud, siis rakendub äh, stabilisatsioonileping kohe ja see leping oleks verstapostiks Euroopa Liidu Kosovo vahelistes suhetes. esimest korda oleks lepinguline suhe Euroopa Liidu ja Kosovo vahel sätestatud see suhe pakuks võimalusi ja kasu, aga see tooks endaga kaasa ka kohustused. mõlemal poolel peaks olema piisavalt aega selleks ette valmistuda ja samas tuleb tagada see, et stabilisatsioonilepingu rakendamisest saaksid kasu mõlemad pooled ja me jääme ära ootama parlamendi toetust sellele protsessile. suur tänu äh, härra volinik, kolleegid, arutelu peab lõppema meil kell äh, üksteist äh, täna. nii et palun kõikidel äh, kinni pidada kõneajast. proua Lunatšek, kolm minutit, palun. tänan, proua president, nõukogu, volinik, ma tänan kõiki variraportööre hea koostöö eest, et meil õnnestus kokku panna üksmeelne tekst, millele me saame homme loodetavasti suure enamuse toetuse. viimastel nädalatel ja kuudel on Kosovost väga palju räägitud meie liikmesriikides, kuna tuhanded varjupaiga taotlejad tulevad läbi Sergia, Serbia Austriasse, Ungarisse, Saksamaale nüüd viimastel nädalatel on see teema õnneks äh, tähtsust kaotanud, kuna paljud Kosovo elanikud on aru saanud, et äh, need on illusioonid, mida neile inimsmugeldajate poolt lubatakse ja loodetavasti äh, ebaseaduslik sisseränne Kosovost ka väheneb. selles raportis, nagu ka eelnevates raportites olen ma nõudnud kiiret viisalihtsustust Kosovole ja ma olen kindel, et kui meil juba oleks viisalihtsustus Kosovoga, siis inimesed ei tunneks, et nad on Kosovos lõksus, nad saaksid äh, minna näiteks äh, kolmeks kuuks Euroopa Liitu ja siis tagasi Kosovosse, nad ei, ei tunneks, et nad oleksid nii piiratud olukorras. volinik äh, on juhtinud tähelepanu sellele, et sellesuunalisi arenguid on oodata. loomulikult tuleb uuel valitsusel võidelda edukamalt äh, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu, seda ka oma parteides, sellepärast et muidu kodanike usaldust ei võida. on väga hea, et valitsust on äh, reformitud äh, pärast kuuekuulist patiseisu, aga ei ole küll vastuvõetav, et valitsuses on ainult kaks naisministrit mis puudutab äh, kuritegude eest vastutusele võtmist, siis see peab äh, puudutama äh, kõiki, me ei tohi lubada karistamatust. tuleb toetada parlamentaarse assamblee tööd ja samuti Kosovo suhete normaliseerimist Serbiaga viis liikmesriiki endiselt ei tunnusta Kosovot, see blokeerib ka edusamme ja ma kutsun üles härra Haani aitama kaasa nõukogus kokkuleppe saavutamisele, kui stabilisatsioonileping äh, tuleb hääletusele nõukogus. mul ei ole rohkem aega, palun äh, lugege läbi raport äh, selles osas ka, mis puudutab EULEX-id ja EULEX-i vastu suunatud korruptsioonisüüdistusi. loodetavasti meil saab homme olema edukas hääletus. suur tänu, proua Lunatšek ja järgmisena saab sõna härra Taktusson, aga ma ei näe teda saalis, nii et härra Pantseri, kaks minutit, palun. aitäh aitäh aitäh proua Lunatšekile tehtud töö eest edusammude hindamisel Kosovos. resolutsioon tundub mulle tasakaalustatuna ja näitab ette ka tee, mida tuleks järgida. Kosovo on üleminekuperioodis ja pole mingit kahtlust, et me hindasime positiivselt Ähm, valimisjärgset ebakindlat olukorda. nüüd on meie ees uus ülesanne, peame jätkama reformidega selgelt ja otsusekindlalt tugevdades seaduse ja Justiitsameti võimude rolli peame lõpule viima võitluse korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. oluline on viia ellu poliitikat, mis võitleb ka tööpuuduse, eriti just noorte puu-, tööpuudusega, viies läbi strukturaalseid majandus- ja ühiskondlikke reforme. me peame seadma uuele valitsusele ülesandeid ja hindama tema suutlikkust lahendada neid probleeme kindlasti Euroopa Liit toetab Kosovot, sest äh, meil on vaja neid eesmärke saavutada. sellest hoolimata jäävad mõned äh, murepunktid, kõigepealt äh, kohtusüsteemi ja prokuröride sõltumatus ja usaldusväärsus. kohtusüsteem, mis töötab korrektselt, on möödapääsmatu demokraatliku riigi puhul. EULEX-i raport viitab hiljutistele korruptsiooni süüdus, süüdistustele ja samuti on siin küsimus Euroopa Liidu usaldusväärsuses ma arvan, et on oluline demokraat-, demokraatlikult edasi töötada Kosovoga selleks, et stabiliseerida regiooni. Õnneks raport aitab meid selles suunas edasi liikuda. aitäh kaheks minutiks, härra Karski. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, pani minister, szanowni państwo. austatud e, volinik, e, proua minister, kolleegid kaks tuhat viis Saksamaa luureraport viitas Kosovole kui suurele maffiavõrgustikule, mis takistab äh, stabiilse poliitilise struktuuri ülesehitamist. sellegipoolest on rahvusvaheline üldsus tunnustanud Kosovo iseseisvust, see oli suur äh, viga, see oli geopoliitiline viga riikluse põhimõte ja nõuded ei ole täidetud tegemist on kriminaalse organisatsiooniga, mis on loonud äh, teatud konglomeraadi, mida ei peaks nimetama riigiks. Serbia maffiaklannid valitsevad riiki, teenivad äh, heroiini smugeldamise ja prostitutsiooni pealt. me jätkame läbirääkimisi Serbiaga, samas aga räägime läbi ka Kosovoga. see kõik äh, tuleb kasuks Venemaale, kes äh, julgustab Serbiat loobuma Euroopa tehist ja kui me kaotame Serbia, siis me kaotame kogu Balkani, me peaks olema väga ettevaatlikult, kui me mõtleme oma huvidele selles piirkonnas. volinik on juhtinud tähelepanu veel ühele järeleandmisele, mis me oleme Kosovole teinud me oleme tunnustanud Kosovot liiga vara ja nüüd me räägime siin mitte segalepingust, vaid me võtame vastu teistsuguse lepingu Kosovoga, sellepärast et osad riigid ei ole teda tunnustanud ja me teeme sellega järjekordse vea. suur tänu ja kaheks minutiks äh, proua Vautmans, palun. suur tänu, proua president austatud härra volinik, nõukogu esindaja, muidugi eelkõige sooviksin ma tänada proua Lunatšeki selle suurepärase raporti eest, mis on igati tasakaalus ja väga kvaliteetne. Kosovo näol on tegemist riigiga, mis on mulle väga südamelähedane, ma olen seal kolm korda käinud, kunagi koos Belgia kuningaga ja ka tolleaegse peaministri Verhofstadtiga koheselt pärast sõda ja ma võisin näha millised katastroofilised tagajärjed olid sõjal. ja äh, tõesti, paberil tundub, et Kosovo läheneb Euroopa Liidule, aga praktikas tegelikult on veel vaja väga palju tööd teha ja liberaalide fraktsioon soovib, et võetakse arvesse äh, Kosovo elanike jõupingutusi reformide teel, aga samas on veel väga suured väljakutsed nende ees ja liberaalide fraktsiooni nimel tahaksin ma öelda seda, et et ei ole mitte mingisugust kahtlust sellest, et lõpuks Kosovo peab saama sõltumatuks iseseisvaks riigiks, mida teised riigid on tunnustanud. Kosovo on praegusel hetkel kõige vaesem ja korrumpeerunum riik, kolmkümmend viis protsenti tööpuudust, näiteks Pristinas ja väga tähtis on õigusriigi põhimõtteid parandada, võidelda organiseeritud kuritegevuse äh, vastu ja väljarände vastu ja näiteks kolme viimase kuu jooksul on Kosovost välja rännanud kuskil kolmkümmend viis tuhat inimest ja see on täiesti ennekuulmatu öö, olukord. ja me kutsume üles ellu rakendama sotsiaalmajanduslikke muudatusi ja väga tähtis on ka see, et kodanikud ise sooviksid need muudatused ellu viia selleks, et Kosovo majandus oleks tõesti jätkusuutlik ja seega me kutsume Kosovot üles edasi minema reformide teel suur tänu ja üheks äh, minutiks härra Krisogonos, äh, palun. Äh, tänan, proua president. kuueteist aasta eest osad liikmesriigid koos USA-ga otsustasid loobuda sellest põhimõttest, et Euroopa piire ei muudeta äh, Serbialt võeti territooriumi tükk ära, tehti sellest protektoraat ja pärast seda on see pidevalt olnud Euroopa läbikukkumise näide, seda näitab ka Euroopa Komisjoni raport. SKT piirkonnas kasvab, aga raha imbub organiseeritud kuritegevusse, inimeste häda aina süveneb, massiliselt seal põgenetakse. kaks tuhat üheksa oli seal kaks koma kaks miljonit elanikku, kaks tuhat kaksteist üks koma kaheksa miljonit elanikku. tööpuudus on endiselt kolmkümmend protsenti, hoolimata väljarändest. Euroopa Liit peab tunnistama oma ebaedu ja piirama sekkumist Kosovos me oleme väga palju häda juba põhjustanud. Kostaldo, palun. aitäh. Kosovo inimeste ees on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ees väga raske olukord. Neil on, nende ees on probleemid, mis on seotud majanduse, EULEX-i ja reformidega viiskümmend kuus protsenti kahekümne, vähem kui kahekümne nelja aastastest on tööta, sellepärast rändab iga päev tuhandeid eh, inimesi välja, kõik on langenud valelubaduste ohvriks, mida annavad neile inimkaubitsejad, kes on peamiselt serblased või albaanlased. see tähendab, et me peame otsustavalt hakkama võitlema äh, kuritegevuse ja korruptsiooni vastu ning äh, peame aitama Kosoval välja tulla kriisist, sest äh, Kosovo ei saa muidu vaadata tulevikku. kolleeg Lunatšek on hästi hinnanud probleemi suurust ja tuletagem meelde, et Serbia ja Kosovo peavad paralleelselt töötama liitumise nimel ning me peame aitama neil seda teha. proua Morvaid siin ei ole, nii et annan sõna härra McAllisterile. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und austatud äh, proua president, äh, lugupeetud daamid ja härrad, käisin kolme nädala eest Kosovos, kohtusin ka peaminister Mustafaga. teemaks äh, oli ka resolutsiooni ettepanek ja siinkohal tahaksin tänada proua Lunatšeki hea töö eest. Pristinas oli väga oluliseks teemaks varjupaiga taotlejate suur hulk kes suunduvad Kosovost Euroopa Liitu ja Saksamaa on sellest äh, fenomenist eriti puudutatud. lisapiirikontrollid on kaasa toonud äh, lühiajalist edu. siinkohal tahaksin ma ka kasutada võimalust äh, toonitada ka seda, mida ütlesid eelkõnelejad, kuna siin on kosa, kohal Kosovo suursaadik Euroopa Liidu juures. Kosovo asüülitaotlustel ei ole võimalik Saksamaal läbi minna. Kosovo kodanikud on valesti informeeritud oma võimalustest. me saame muuta olukorda siis, kui me aitame kaasa Kosovo majandusolukorra parandamisele ja selles suunas on Euroopa Liit ka liikunud suur tänu ja nüüd üheks minutiks saab sõna härra Viotti, palun. aitäh kahe tuhande neljateistkümnes aasta oli väga oluline Kosovo jaoks ja tema lähenemise jaoks Euroopa Liidule. stabiilsuse assotsieerimislepe on oluline samm, kuid me peame veel edasi liikuma ühise turu suunas, mis aitaks kaasa ka põhiõiguste ellurakendamisele. kahe tuhande neljateistkümnendas aasta oli oluline ka sellest aspektist lähtuvalt vähemuste kaitserühm kohtus maikuus ning võeti vastu oluline lepe vähemuste kaitseks rahvusvahelised organisatsioonid ja Euroopa Liidu liikmesriigid väljendasid samuti oma toetust sellele protsessile. loomulikult on palju veel vaja ära teha, kuid tänan kolleeg Lunatšeki väga hea raporti eest, loodan, et homme saab see võimalikult suure toetuse siin parlamendis, aitäh. aitäh üheks minutiks, härra Džambaski, palun. aitäh, lugupeetud juhataja lugupeetud volinik, kallid kolleegid, lubage mul kõigepealt õnnitleda proua Lunatšeki, keda ma sügavalt austan, selle puhul, et ta on selle raporti kallal väga suure töö ära teinud, mina olin variraportööriks ja raport tõesti katab enamikku tehtud edusammudest ja toob välja ka lahendamist vajavaid probleeme. väga oluline on, et korruptsioonisüüdistused tõrjutaks EULEX-i suhtes ja et tegeletaks ähm, narkootikumide teemaga, kuid kõige olulisem teema on minu jaoks võõrvõitlejad, kes rändavad Kosovost välja ja kes ohustavad meie kontinenti. ma tahaksin, et sellele tähelepanu pöörataks. aitäh, nüüd saab üheks minutiks sõna härra Kjutšuk. aitäh. lugupeetud volinik, lugupeetud minister, kahe tuhande neljateistkümnes aasta oli Euroopa suunalise integratsiooni osas väga oluline aasta Kosovo jaoks. loodame, et stabiliseerumis- ja assotsieerumislepe jõustub juba kevadel. kõik rahvusvahelised vaatlejad ütlesid, et viimased valimised olid läbipaistvad ja demokraatlikud, hoolimata äh, dialoogi keerukusest äh, põhiliste erakondade vahel õnnestus kuue kuu möödudes valitsus moodust-, kasutada. nüüd on vaja edasi minna reformidega, mis parandaks majandusõhkkonda. suurimaks probleemiks on kohtusüsteem ja läbipaistmatus ning samuti korruptsioon samuti on vaja astuda samme, et võidelda tööpuuduse vastu, sellepärast arvan, et nõukogu peab allkirjast koostama raamleppe selleks, et Kosovo saaks osaleda Euroopa Liidu programmides. see aitaks kaasa riigi majanduskasvule ning toetaks koostööd Euroopa Liiduga erinevates valdkondades. palun nüüd härra Tökes, üks minut. aitäh. vastuseks sellele eufooriale Äh, mis järgnes iseseisvumisele, on murettekitav lootusetus, mis Kosovos valitseb äh, vaesuse ja tööpuuduse tõttu. kõikide nende probleemide hulgas ei ole võimalik Kosovo elanikel oma iseseisvuse üle rõõmustada ning nad lahkuvad tuhandete kaupa riigist peamiselt on selle olukorra eest vastutav poliitiline eliit Kosovos, kuid rahvusvaheline üldsus, mis tunnustas Kosovo iseseisvust, peaks nüüd käituma vastutustundlikult ja aitama Kosovot süvenevas kriisis. Kosovo valitsus ja Euroopa Liit saavad seda probleemi lahendada. ainult Kosovos, kus on vaja lahendada väljarände probleem. samuti peab paluma Serbiat mitte püstitama tõkkeid, vaid aitama oma endist äh, piirkonda edasi areneda. kõnelejad katkestatakse. aitäh, järgmine kõneleja, härra Molnar. aitäh. kahe tuhande kaheksandal aastal tegi Euroopa Liit Kosovo iseseisvuse ja äh, rahuprotsess Balkani riikides taaskäivitus. Euroopa Liit on nüüd Balkani riikide haarde ulatuses. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohta rändelaine näitas selgelt, et me ei ole piisavat ära teinud. kuidas on võimalik, et üks kolmandik rahvastikust on valmis oma koduriigist lahkuma selleks, et tulla Lääne-Euroopasse? Kosovo elanikel on kaks võimalust, kas nad võitlevad vaesusega kodus või nad püüavad selle eest põgeneda ja rajada endale uus tulevik lääneriikides. Euroopa peab vastutuse võtma kõikide Kosovo elanike nimel, kes jäävad koduriigi, kui ka nende nimel, kes sealt lahkuvad. Euroopa Liidus näeme praegu äärmuserakondi, kes kasutavad ära neid poliitilisi küsimusi mõnikord isegi valitsuserakonnad teevad seda ja räägivad äh, sisserändajatest äh, kui majanduslikest sisserändajatest. Euroopa Liit peab väga palju siin ära tegema ja liikmesriigid peavad palju ära tegema. kõnelejad katkestatakse, nüüd saab sõna härra Kukan üheks minutiks. aitäh, kõigepealt tahaksin tänada proua Lunatšeki raporti eest ja tema pühendumuse eest Kosovo teemale. pärast pikka pausi, pärast valimisi peab nüüd Kosovo valitsus keskenduma kesksetele küsimustele, mis puudutavad riigi arengut. selge on see, millised on äh, majandus- ja sotsiaalpoliitika läbikukkumise tagajärjed. Kosovo peab kiiresti tegelema majandusarenguga ja kõrge töötuse määraga hiljutised ähm, varjupaiga taotlejad äh, näitavad, äh, milline on kõikide nende probleemide tagajärg. sellepärast peaks Euroopa agenda lähtuma rohkem uuest riigipoliitikast. meie peaksime omalt poolt äh, äh, aitama kaasa korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele. samuti peaksime tegelema läbi äh,, tegelema EULEX-i vastaste korruptsioonisüüdistustega. me peaksime kindlasti sellele ähm, asjale peale valgust heitma. kui me tahame e, jääda ausaks. aitäh, härra Liberatski, palun. aitäh. ma tahtsin õnnitleda proua Lunatšeki tasakaalustatud raporti puhul ja toetan Valikani viimast lauset, et tegemist on eduka protsessiga. me rääkisime viimases arutelus erinevatest probleemidest ja puudujääkidest ja mõned võivad isegi viidata väga negatiivsetele sündmustele riigis, sellest rääkis ka härra Karski. peamine ülesanne on anda Kosovo elanikele perspektiiv, millised on nende võimalused selles väga väikeses riigis. millest me räägime, kui me räägime assotsiatsioonileppest? õppest, äh, see on just perspektiivi tagamine ja meie võlgneme seda Kosovo elanikele Euroopa Liiduna pärast äh, kõiki neid äh, traagilisi sündmusi. aitäh, nüüd läheme vaba mikrofoni vooru juurde, kõigepealt härra Bogovitš, üks minut. pridružujem se čestitki in zahvali gospe Lunaček za dobro suur tänu ma ühinen nendega, kes tänasid proua Lunatšeki selle raporti eest, <clears throat> raporti eest, mis näitab väga selgelt, milline on olukord Kosovos ei, me rääkisime ka raportist Serbia osas ja ma pean ütlema, et ka Kosovot puudutav raport on suurepärane, ta rõhutab just võtmeprobleeme praegusel hetkel äh, näitab ära, milline on olukord organiseeritud kuritegevuse osas, räägib põgenikega seonduvast probleemist, põgenikega, kes üritavad tulevikku leida endale kuskil mujal, tööpuudusega seonduvast probleemist ja ma ühinen ka kõigi nendega, kes on rõhutanud seda, kuivõrd tähtis on hea koostöö Serbiagas sest see on väga tähtis selle riigi tuleviku jaoks. aitäh, mm, härra Franzuliit, palun. aitäh daamid ja härrad, mul on väga hea meel eh, väliskomisjonis heaks kiidetud raporti üle ja ma arvan, et tegemist on edusammuga, me peame tugevdama veelgi õigusriigi põhimõtteid ja kohtusüsteemi selleks, et võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, vaesuse vastu, viia läbi struktuuri reforme ning äh, edendada jätkusuutlikku arengut. ma toetan äh, muudatusettepanekuid, mis äh, toetavad läbipaistvust, meedia rolli, võrdõiguslikkust ning läbirääkimisi Serbiaga. meie Rumeenias jälgime huviga neid läbirääkimisi ja me võtame neid ka kindlasti arvesse. meil on vaja suurendada koostööd terrorismi ja äärmusluse vastast võitlust, me peame tugevdama EULEX-i rolli selleks, et laiendada analüüsi ning hinnata missiooni põhjalikult. meil on vaja ka tagada täielik läbipaistvus selleks, et tagada Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsus, härra Marias, palun. aitäh kõigepealt islami äärmuslaste tegevus on Kosovos tekitanud tõsiseid probleeme. on toimunud äh, massilised arreteerimised, äh, Süürias ja Iraagis äh, lahingutes osalemise eest, terve rida vabaühendusi on samuti olnud aktiivsed äh, selles valdkonnas, äh, tegemist on vabaühendustega, mille peakorter on Kataris ja Saudi Araabias. me räägime äh, paljudest rahvustest siin, kaasa arvatud ka albaanlastest. Albaania äärmuslus on samuti väga ohtlik ja nende idee laiemast Albaaniast ja laienemisest äh, Balkani poolsaarel, see on midagi, mida tuleb kindlasti arvesse võtta kas üks võimalik tulevane Euroopa Liidu liikmesriik Kosovo saab olla selline riik, mida viis Euroopa Liidu liikmesriiki ei tunnusta mingisugusel vormis? aitäh, härra Jakovitš, palun. Kosovo tahab läbi viia paljusid reforme ja meie toetame Kosovot sellel teel, kuid samas ütleme, et reformid on möödapääsmatud. tahaksin eriti rõhutada üht küsimust, mida keegi ei ole maininud, vajadust kaitsta Serbia kogukonda Kosovos ma olen alati vähemuste õiguste eest võidelnud ka serblaste eest Horvaatias, sellepärast pean rõhutama ka vajadust kaitsta serblasi Kosovos. tahtsin öelda, et kui me räägime siin Balkani poolsaare tulevikust ja me oleme sellest täna väga põhjalikult rääkinud, siis tahaksin lisada, et et ähm, kõik Balkani riigid peaksid olema Euroopa Liidus, sest see on ainuke väljavaade selle Euroopa osa jaoks. aitäh! omaenda roma tausta tõttu seetõttu tunnen, et võin tõstatada selle pikaajalise roma vähemuse diskrimineerimise küsimuse, kes Kosovos elab. Nende mm, tervisekindlustuse, vaesuse, hariduse ja võimalustega on väga suured probleemid. romad ei, romad kasutavad võimalust liikuda Euroopa Liidu suunas Kosovost välja. minu meelest ei ole nende olukord vastuvõetav, me peaksime äh, neile mm, tagama vastuvõttu kõikjal Euroopa Liidu liikmesriikides. mina tunnen, et Äh, üha suurem romade sissevool äh, Ühendkuningriigis äh, seab ähm, suurema surve alla ka meie enda ringi rändavad kogukonnad. härra Korrao, palun üks minut. aitäh. ka mina tahtsin õnnitleda proua Lunatšeki tehtud töö eest. tegemist on väga konstruktiivse raportiga. tahtsin seda niimoodi nimetada sellepärast, et ähm, siin peetakse silmas ka teisi riike, mida me oleme arutanud. Kosovo on kõige noorem riik ja viis Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole seda veel isegi tunnustanud. stabiliseerimise assotsieerumis, assotsieerumislepe on esimene samm, kuid seda sammu ei tohi astuda liiga kiiresti. kui me seda teeme, siis ähm, katkestame selle loomuliku protsessi, mille kaudu kõik Balkani riigid peaksid äh, olema kaasatud Euroopa Liitu. me teame, et terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega on suuri probleeme Kosovos, sellepärast peame mm, tulevikus oma suhetes Kosovoga olema veelgi konstruktiivsemad, aitäh! aitäh, nüüd annan sõna volinik Haanile. Uh, austatud uh, parlamendisaadikud, suur tänu, et te jätkuvalt toetate komisjoni algatusi, mis on seotud uh, Kosovoga resolutsiooni ettepanek, mida me täna oleme arutanud, on olnud väga konstruktiivne. suur tänu raportöör Lunatšekile tehtud töö eest, mis kindlasti ei olnud alati lihtne resolutsiooni ettepanek toob välja Kosovo strukturaalsed probleemid majandus- ja õigusriikluse valdkonnas, aga näitab ka teed edasi. oluline on äh, stabiliseerimis- ja assotsiatsioonileping äh, allkirjastada käesoleva aasta jooksul, see näitab äh, Kosovo kodanikele, et äh, edasiliikumine Euroopa suunal jätkub. see leping aitab tugevdada Euroopa integratsiooni ja annab hea stiimuli viimaks ellu vajalikke reforme ja tulemaks toime majanduslike väljakutsetega tahaksin äh, proua suursaadiku juuresolekul tänada Kosovo ametiasutusi, eriti presidenti, peaministrit ja ka teisi selle eest, et nad on äh, kiiresti ja karmilt reageerinud põgenike voolule, millega me eelmise aasta lõpus silmitsi olime, nad on oma kodanikele selgeks teinud, et ei tasu lahkuda Kosovost ja taotleda varjupaika, mida neile ei anta. kõik äh, Kosovo poliitikute poolsed äh, tegevused on kaasa toonud äh, sisserändajate arvu vähenemise see näitab äh, Kosovo administratsiooni saavutatud äh, töö kvaliteeti. nii et äh, andke need tänusõnad edasi ka Kosovo kõikidele ametiasutusetele. saan ka seda tänu isiklikult edastada, kuna reisin kahe nädala pärast Kosovosse käsitleme siis äh, Lääne-Balkani transpordiküsimuste äh, teemat, mis jällegi juhib tähelepanu ka sellele, et äh, Kosovo on väga aktiivselt kaasatud regionaalsesse koostöösse erinevates valdkondades, et edendada majanduskasvu, stabiilsust ja tõsta tööhõivet oma piirkonnas. soovin teile kõike head ja suur tänu parlamendiliikmetele väga konstruktiivse töö ja panuse eest Kosovo ning ka Euroopa Liidu huvides. suur tänu, volinik ja nüüd lõpetuseks äh, saab sõna riigi äh, sekretär proua Kalina Lukaševitš ja palun Äh, proua president, volinik, daamid ja härrad, äh, suur tänu selle arutelu eest. Euroopa Liit äh, jätkab oma tegevust Kosovo toetamisel, aga põhivastutus on Kosovo poliitiliste liidrite, riigiasutuste ja kodanikuühiskonna õlul stabiliseerimise assotsiatsiooni lepingu me sõlmime Kosovoga nii kiiresti kui võimalik, see annab olulise panuse regionaalsesse stabiilsusesse ja edendab Kosovo integreerumist Euroopa Liiduga. see on ka lisastiimuliks viimaks läbi edasisi reforme Kosovos nõukogu ootab nüüd nõu-, komisjoni ettepanekut, et edasi liikuda nõukogu otsusega, et meil oleks võimalik äh, viivitamatult äh, edasi liikuda. poliitilised ähm, liidrid Kosovos peavad kinni pidama oma lubadustest nii oma kodanike huvides kui ka Euroopa Liidu huvides. nii et äh, veel kord äh, suur tänu tähelepanu eest. suur tänu selle väga sisuka arutelu eest. tänan teid, äh, riigisekretär. meil on üks resolutsiooni ettepanek väliskomisjonilt. arutelu on lõppenud.